mis puudutab Euroopa Parlamendi kaks tuhat neliteist aasta valimiste praktiliste aspektide paremat korraldust. ja kohe alutus, alustuseks kuulame ära härra Tafi, kes annab meile ülevaate raportist. Teil on neli minutit, palun, härra Tahv. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, vaatamata sellele, et eh, meie parlament on otse valitud juba kolmkümmend viis aastat, on tegemist äh, siiski uudse institutsiooniga. meil on ulatuslikud seadusandlikud ja eelarve pädevused ja kontrollipädevused ja me kasutame neid pädevusi. samas aga süüdistatakse meid selles, et meil ei ole piisavalt demokraatlikku legitiimsust. rahvuslikud poliitilised parteid ja rahvusparlamendid on, ei ole suutnud kohaneda äh, rivaalitseva parlamendiga föderaalsel tasandil. meedia kaldub äh, jälgima seda, mis toimub rahvusparlamentides, mitte Euroopa Parlamendis. Euroopa parteid peaaegu ei toimigi, ei suuda läbi viia äh, kampaaniat korraldavate organisatsioonidena. saadikukandidaadid äh, valitakse välja ja leiavad toetust rahvusparteide toel, mitte Euroopa tasandil. seega ei ole sellisel juhul keeruline äh, nentida seda, et valijate arv on vähenenud. mitmed on öelnud, et see suurepärane Euroopa eksperiment äh, rahvusriikide ülene demokraatia on läbi kukkunud. niisiis, kas kaks tuhat neliteist aasta valimisi on võimalik korraldada paremini valijate ja meedia huvides? ma arvan ja ka komisjon on minuga nõus, et on võimalik. kui me suurendame Euroopa tasandi poliitiliste parteide äh, parteisid, kui me valime välja need, kes saavad esindada partei platvorme ja edendada oma manifeste kampaania käigus. tehes seda konkureerides Euroopa tasandil oma ideede, poliitikate toel ja häälte ja kohtade nimel, jagades seda olulist äh, partei äh, seisukohta, mis meil siin on laiema avalikkusega, pakkudes tõelisi valikuid järgmise komisjoni äh, koosseisu osas luues kaasa eelarve kujundamisel ja Euroopa seisukohal rahvusvahelistes küsimustes. sel viisil uus parlament ja uus Euroopa Komisjoni president, kelle me valime koja enamusega järgmise aasta juulis saab olema tõsiselt äh, demokraatliku mandaadiga, suur tänu. no no no no tenemos vist-. aitäh. arvestades äh, ajakava ei kasuta me sinise kaardi menetlust, sest vastasel korral ei suuda me äh, arutelu ka õigel ajal lõpetada. nüüd suur tänu härra Tahvile tutvustuse eest ja nüüd annaksin ma sõna proua Redingule, komisjoni asepresidendile, selleks et vastata komisjoni nimel. palun, lugupeetud asepresident, volinik te, äh, Reding, teil on sõna. suur tänu, juhataja, ma sooviksin tänada lugupeetud äh, Andrew Duffy selle mitte ainult äh, tänase tutvustuse eest, aga aastate jooksul tehtud töö eest, selleks, et paika panna tõeline Euroopa valimisala. härra Tahvil on täiesti õigus, valijate osalus Euroopa valimistel on järk-järgul vähenenud kuuekümne kahelt protsendilt üheksakümne kaheksandal aastal neljakümne kolme protsendile kahe tuhande üheksandal aastal. me näeme, et see ei leia aset mitte ainult Euroopa tasandil, vaid see leiab aset samamoodi ka siseriiklikel ja piirkondlikel valimistel me peame mõtlema seda, kuidas me saame valijaid kaasata Euroopa tasandil ja ma arvan, et samal ajal võiks see aidata parandada valimiste, valijate osalemist ka eh, riiklikel ja kohalikel valimistel komisjon on teinud pidevaid jõupingutusi selleks, et julgustada poliitilist osalust ja parandada kodanike eh, teadmist oma õigustest esimene kodanike raport äh, kahe tuhande kümnendal aastal tõi välja kakskümmend viis konkreetset ettepanekut, äh, mis mina tol ajal tegin, kahekümne viiest ettepanekust äh, enamus on juba ellu viidud või on elluviimise protsessis. teine kodanike raport, mis koostati mais kaks tuhat kolmteist, analüüsib mitmeid ettepanekuid, mis me saime kodanikelt endilt dialoogi käigus, mida me viime läbi erinevates liikmesriikides, konsultatsioonide käigus, mida me oleme läbi viinud internetis, me oleme analüüsinud enam kui ühte miljonit eh, kodaniku eh, palvet, mida me saame iga aasta. ja jällegi, me oleme nüüd sellele tuginedes teinud kaksteist ettepanekut, mis me loodame ellu viia enne meie mandaadi lõppemist üks nendest ettepanekutest puudutab seda, et meil on vaja suurendada kodanike teadlikkust nende valimisõigustest, eriti nende hulgas, kes esimest korda valivad. peale kodanikeaastat on komisjon paika pannud ja arvestanud kodanike kogemust, koostades käsiraamatu, kus on ära toodud kõige olem-, olulisemad Euroopa kodanike õigused selgelt ja lihtsas keeles veelgi enam, me soovime tugevdada ja välja arendada Euroopa avalikku ruumi. Eurobaromeetri tulemused on meile näidanud järgmist, kaheksakümnest kodanikust ütleb meile, et nad oleksid eh, enam motiveeritud valima, kui nad teaksid rohkem Euroopa Liidust. seda öeldakse väga tihti Ehm, millised on õigused ja millised on võimalused ja võib ju ka küsida, et mida see koda teeb Euroopa kodanikele. seda on väga palju küsitud ja ma olin väga üllatunud äh, dialoogi käigus kodanikega, et paljud neist ei teadnud, kuidas äh, Euroopa Parlament ähm, on mõju, saab mõjutada olukorda. teised uurimused näitasid seda, et seitsekümnest kodanikust äh, usub, et kui nad teaksid rohkem oma eh, riiklikust parteist ja selle suhtest eh, Euroopa tasandi eh, parteist, siis aitaks see neid kaasa. kuuskümnest leiab, et parteikandidaadid komisjoni presidendiks ühel hääletuspäeval aitaks samuti valimistulemusi. sellele tuginedes selle aasta teisel märtsil koostas komisjon oma soovitused Äh, liikmesriikidele ja Euroopa Liidu parteidele selleks, et läbipaistvust ja valimiste korraldamist äh, paremini korraldada. me oleme täiesti nõus sellega oma ettepanekus, mida ka härra Tahv just ütles. seega sooviksin ma tänada parlamenti ja parlamendi raportööri äh, selle teemaga tegelemise eest ja, ja selle eest, et äh, on meie soovitusi arvesse võtnud. mitmete ettepanekutega oleme me täiesti nõus, nad on kattuvad, eriti seda, mis puudutab tugevdada Euroopa Liidu otsustusprotsessi legitiimsuse süvendamist ja selle süsteemi kodanikele lähemale toomist raportis viidatakse samuti sellele, et meil on vaja valimiskampaaniat, tuginedes Euroopa äh, parteide platvormidele ja programmidele, ma usun, et see on väga oluline ja annab kodanikele kogu Euroopa Liidus positiivse signaali. kodanikud peaksid teadma, mille poolt nad hääletavad, protsess peaks olema väga läbipaistev, nad peaksid teadma, kus äh, valitud kandidaadid äh, hakkavad istuma siin parlamendis ja millist äh, programmi nad toetavad. ka komisjoni ettepaneku eesmärk on suurendada Euroopa poliitiliste parteide tõhusust, see ettepanek annab Euroopa parteidele suurema nähtavuse ja võimaldab neil tegutseda kogu Euroopas, andes neile tõelise eh, juriidilise staatuse. ma usun, et see on väga oluline ja ma tean, et ma võin Euroopa Parlamendi eh, koostööle lootma jääda, suur tänu. aitäh proua Reisingule ja nüüd jõuame fraktsioonide nimel kõnelejateni ja esimesena saab kaheks minutiks sõna härra Šeflin Euroopa Rahvapartei nimel uh,. Thank you, president. suur tänu, president, volinik. õnnitlused härra Tahvile. Uh, ma arvan, et ta on teinud suurepärast uh, tööd selle teemaga raporti põhisisu seisneb selles, et järgmise aasta Euroopa Parlamendi valimised peaksid toimuma maksimaalselt edukalt Äh, samas aga on raportis öeldud, et äh, me peame arvestama, et tegelikult on tõesti Euroopa valimistega. Äh, varasemalt siseriiklikud küsimused on kippunud domineerima nendes Euroopa valimistes ja ka valimistel osalemisprotsent on olnud vähem kui rahuldav valijad arvavad, et see, mis Euroopa Parlamendis toimub, on teisejärguline. meie muidugi teame, et äh, see tähendab olukorra väärtõlgendamist, aga valijatele ei ole see nii selge. selle parandamiseks eeldatakse, et Euroopa tasandi erakonnad äh, mängiksid tähtsat rolli nendel valimistel ja määraksid ka omapoolsed äh, komisjoni kandidaadid ja eesmärk on, et järgmine komisjoni president oleks äh, legitiimsem ja äh, teda toetaks rohkem Euroopa kodanikke. Euroopa tasandi kampaaniad peaksid samuti toimuma selleks, et äh, maksimeerida Euroopa mõõdet. aastate jooksul on päris palju võimu liikmesriikidelt läinud et äh, mitmetes valdkondades ja funktsioonide osas äh, Euroopasse. see protsess näitab ka, et on oluline, et Euroopa Liidu võim oleks legitimeeritud sel tasandil, kus seda rakendatakse, see tähendab Euroopa tasandil ja järgmised valimised peaksid olema võtmesammuks selles suunas. aitäh, äh, härra Šeplin nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel kaks minutit Roberto Gualtieri. suur aitäh. otsevalimistega Euroopa Parlamenti ja äh, parlamendile suurema pädevuse andmisega äh, on Euroopa Liit liikumas suunas kus on kahetasandiline legitiimsus, valitsustasand ja kodanike tasandi legitiimsus. selleks, et kasutada täispotentsiaali, on tarvis luua Euroopa poliitiline ruum. me ei räägi siin äh, seadusandlusest või põhiseadustest, ka kui meil oleks selline ruum olemas, saaksime ära kasutada Euroopa topeltolemust miljonit järgmisel aastal. ja iga Euroopa tasandi poliitiline erakond võiks tõesti välja pakkuda oma kandidaadi Euroopa Komisjoni presidendi kohale. see muudaks täielikult äh, seda usaldussuhet, mis on parlamendi ja komisjoni vahel paremuse poole on väljendanud teatud skeptikat proua Merkel, aga ma tahaksin öelda, et lepingus on selgelt öeldud, et äh, komisjoni presidendi valib parlament ja komisjoni presidendikandidaatide määramisel tuleks arvestada ka vastavate konsultatsioonide tulemusega. konsultatsioonid peaksid toimuma nendega, kes äh, presidenti lõpuks valivad, see tähendab parlament me ei saa lubada, et liikmesriigid äh, teeksid seda täiesti omapäi. meie nendel äh, valimistel hääletame mitte üksnes liikmesriikide partei, vaid Euroopa tasandi parteide poolt. kampaania peaks kajastama Euroopa poliitilist ruumi ja et kodanikud saaksid teha hoolikalt informeeritud otsuse. eelolevad valimised saavad olema oluline faas ühinenud ja demokraatliku Euroopa loomisel kahekümne esimese sajandi vaimus. aitäh, härra Gualtieri, järgmiseks äh, Alde nimel protein järgmised äh, Euroopa Parlamendi valimised toimuvad äh, mai lõpus äh, kaks tuhat neliteist ja kuna Euroopas on kriis, siis me eeldame, et valimisosalus on väiksem ja et Euroopa-vastased parteid võtavad võimust. mida me võime selle vastu teha? me muuhulgas võttes vastu need meetmed homme. esiteks, et liikmesriigid valimissedelitel äh, tooks ära ka eh, Euroopa parteide nimed ja logod, et eh, valijad teaks, et kui nad mind valivad eh, FDP kandidaadina mind, siis nad ei saa mitte ainult FDP poliitikat, vaid liberaalide poliitikat, ALDE poliitikat, kahjuks ALDE nime Saksamaal praktiliselt ei tunta. teiseks, et poliitilised parteid õigeaegselt esitaksid oma kandidaadi komisjoni presidendi ametikohale äh, ja siis oleks võimalik äh, Eh, alustada valimiskampaaniat Euroopa teemadega, mitte nagu siiani eh, siseriiklike teemadega, sellepärast et eh, esimest korda Lissaboni lepingu alusel valib parlament otse komisjoni esimehe ning kolmandaks selleks, et valimisnimekirjades oleks rohkem naisi, selleks, et naised näeksid, et nende teemad on Euroopa poliitikas olulised ja et nad tunneksid, et neid Äh, esindatakse ning suur tänu ka raportöörile Andrew Duffile äh, tehtud töö eest ja väga kahju, et riigiüleste nimekirjadega ei jõutud äh, mitte kuskile praegu. aitäh ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna roheliste nimel proua Abelier aitäh, lugupeetud kolleegid, ma tahaksin esmalt õnnitleda raportööri tehtud töö eest. kaks tuhat neliteist toimuvad esimesed Euroopa Parlamendi valimised pärast Lissaboni lepingu kehtima hakkamist äh, ning võttes arvesse üldist usalduskriisi E, ja Euroopa institutsioonide usalduskriisi on meil vastutus selle eest, et Euroopa Parlamendi saadikute valimine meie kodanike poolt mõt-, oleks jälle mõttekas. vaja on tugevdada sel-, nende valimiste euroopalikku mõõdet, kui me kutsume üles, et valimis-, e, poliitilisi parteisid, et neil oleks tõelised euroopalikud valimis- kavad äh, ja et neil oleks Euroopa Komisjoni presidendi äh, kandidaat. vaja on äh, parandada seda, kuidas Euroopa toimub. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valitav komisjoni president peab tulema meie eh, parlamendist, eh, mille on otse valinud kodanikud ning ta peab tuginema programmile, mida ta on enne tutvustanud eh, avaliku debati raames, mida on üle kantud kogu Euroopa Liidus me nõuame, et valimistel oleks tagatud meeste ja naiste range võrdsus ning Euro Euroopa rohelised on teinud sellised valikud eh, ning viivad läbi ka oma mm, komisjoni presidendi eelvalimised. Eh, kõik, väga paljud asjad sõltuvad meist ja Andrew Duffy raportis on mm, mõningad äh, Äh, võimalused ära toodud, tegemist on äh, sammuga meie kodanike suunas ja selle suunas, et äh, Euroopa oleks demokraatlikum ja toimiks paremini. aitäh ning nüüd saab ECR fraktsiooni nimel sõna proua De Martini. suur aitäh, õnnitlused härra Tahvile. tõesti, me peaksime mõtma seda, kuidas toimuvad järgmised Euroopa valimised, aga see mudel, mis meil on, on kahjuks läbi kukkunud ja kõik näevad seda. enamik äh, kodanikke on näinud, kuidas nende elatustase on langenud, samas kui me peaksime püüdma parandada inimeste elatustaset. Need valimised on üks äh, olulisemaid teste Euroopa Liidu ajaloos. paar aastat tagasi valiti äh, ta alles koomik, mis näitab, et inimesed ei äh, võta asju tõsiselt. ja keegi ei ole meie riiki nii ebaväärikalt varem esindanud. Itaalia samamoodi nagu teised Euroopa riigid äh, peab kuulama oma rahvast eh, Euroopa poliitikaga hävitab, meie rahvast eh, kaitstakse panku, aga mitte kedagi teist. Itaalia eh, on andnud rohkem, kui ta oleks pidanud Euroopale. kui surutakse peale ainult kasinust, siis me tegelikult saeme seda oksa, millel me istume ma loodan, et pärast järgmisi valimisi muutub Euroopa uuesti inimeste Euroopaks, mitte pankade Euroopaks. aitäh ähm,, äh, proua Martini, nüüd äh, poolteist minutit EFT äh, nimel, härra Agnew. mulle tundub, et äh, läheb päris hästi, ma arvasin, et mul on vaid äh, kuuskümmend sekundit äh, kui me tahame tõesti panna nende üleeuroopalaste äh, gruppide logod äh, valimissedelitele järgmine aasta, siis te võite seda teha, aga te ajate sellega ainult valijad segadusse. praktiliselt mitte keegi Ühendkuningriigis ei ole kuulnud äh, AECR-ist. see on euroopalik nimi konservatiividele kasutades neid äh, veidraid äh, nimetusi, saab kasutada Ühendkuningriigi maksumaksjate raha lihtsalt nende kampaaniate rahastamiseks, vot nii see on. Äh, me võime küll välja pakkuda võimalikke komisjoni presidendi kandidaate, aga ükski keskmine Briti valija ei ole nendest kuulnud, kui selleks kandidaadiks ei ole just Tony Blair. ükski Briti Äh, erakond ei tahaks äh, olla seostatud äh, Euroopa poliitilise süsteemi õõnestamisega. Te püüate luua vaid Euroopa teemase kontseptsiooni ja loodate, et Briti maksumaksjate raha aitab teil selle töö ära teha. ei aita. suur tänu, härra Anju. nüüd poolteist minutit Nicole Sinclair äh, fraktsioonilise kuuluvuseta. president igal valimisel on osalusprotsent olnud järjest väiksem ja inimesed hääletavad pigem siseriiklike teemade põhjal. see näitab, et äh, meie üle-euroopalistel plaanidel ei ole tegelikult äh, üldsuse nõusolekut. Äh, te ei hooli ju tegelikult Euroopa valijatest härra Tahv, Briti valijad on kritiseerinud teid Euroopa tasandi erakondade loomise idee pärast. Te ei saa aru, et inimesed ei taha seda. parlament kiitis heaks üldse äh, valuuta äh, äh, lätlaste jaoks, aga eiratakse seda, et Läti rahvas tegelikult ei taha seda inimesed äh, peaksid olema esindatud nende kaudu, keda nad valivad, aga see ei ole päris nii. Teie tahate, äh, et saaks valitud need, kes äh, soovivad teie föderalistlikku Euroopat. inimesed ei taha seda. tarvis on hoopis referendumit meie liikmelisuse kohta Euroopa Liidus. see on see, mida Ühendkuningriigi rahvas tegelikult tahab aitäh, proua Sinclair. sellega on fraktsioonide nimel esinejate loetelu läbi, järgmiseks äh, oma nimel sõnavõtjad. kõigepealt eh, kaks minutit, härra Tšoskovski me kõik peaksime Euroopa Liidus tundma muret. Euroopa valimistel osalusprotsent on väike, euroopalikke küsimusi varjutavad pigem kohapealsed küsimused. kodanikel ei ole muljet, et nad on hästi teavitatud Euroopa integratsioonist ja et nad saavad mõjutada poliitilisi suundi, mille valivad Euroopa institutsioonid, seepärast on nüüd otsustatud midagi selle suhtes ette võtta, muuta valimised euroopalikumaks, et erakonnad nimetaksid äh, omapoolsed komido-, komisjoni presidendikandidaadid, äh, viidaks läbi kampaaniad ja see looks Euroopa Komisjonile selge poliitilise mandaadi, esimest korda oleks mingi seos inimeste häälte ja Euroopa Komisjoni suuna vahel Äh, võimalik, et inimesed hindavad seda erinevust, aga arutelu euroopalikumaks muutmise kaudu saame sõnumit muuta kesksemaks ja inimesi mobiliseerida, ma arvan, et isegi Suurbritannias. Euroopa parlamendis äh, tegeldakse teemadega, mis puudutavad inimeste igapäevamuresid me oleme silmitsi mõnede suuremate väljakutsetega, mis on Euroopa inimeste ees. Äh, rahvusparlamentides põhimõtteliselt viiekümnel protsendil juhtudest võetakse lihtsalt üks-ühele üle see, mida meie oleme siin teinud. ja kui me suudame oma sõnumit edukalt edastada, siis äh, võib-olla valimised muutuksid äh, veelgi tähendusrikkamaks Euroopa kodanike jaoks. tahaksin tänada komisjoni ja Andrew Duffy ning arvan, et äh, mis tahes kriitikat võib Andrew Duffy suunal teha, aga kindlasti mitte kriitikat selle eest, et ta oleks erapoolik. aitäh, järgmiseks poolteist minutit Äh, ka mina soovin tänada Andrew Duffi äh, tehtud töö eest ja öelda, et äh, Need teemad on äärmiselt olulised, muuhulgas nagu näiteks võitlus äh, mitte valima minemise vastu. kodanikel on tunne, et Euroopa otsused ei puuduta neid ja see tunne on veelgi suurenenud äh, majanduskriisi ajal, kui nende majanduslik ja sotsiaalne olukord on halvem, nii et vaja on paremini kodanikke kaasata. DAFi raportis on tehtud ettepanekuid, äh, ma räägiksin neist mõnest, näiteks inimeste parem teavitamine ning in-, inimeste üleskutsumine valima minema, kohati jäetakse tähelepanuta eh, valijate kandmine valimisnimekirjadesse, valijate nimekirjadesse ning eh, samuti see, et kuidas kohalikud parteid on seotud eh, üle-euroopaliste parteidega ning nende kodanike olukord, kes elavad riikides, mille kodanikud nad ei ole ning paremini ja varem tuleks välja tuua, kes on poliitiliste parteide kandidaadid komisjoni presidendi ametikohale. mul on kaks kommentaari. mul on väga kahju, et tegemist praegu on alles soovitustega, eks me näe, mis toimub. ning äh, teine asi on see, et vaja on tõelist arutelu, äh, mis äh, ka kaasaks meie kodanikke. aitäh, Silvi ja nüüd saab sõna härra Stojanov pooleteiseks minutiks. lugupeetud juhataja aitäh. lõpuks ometi on kõik äh, aru saanud, et teie püüdlused äh, kõneleja küsib, kas teda on kuulda. Le rogaría que inicie usted otra vez su su uh... Teie sõnavõtu alguses oli väike tehniline probleem. ma palun, et te alustaksite algusest öö, äh, mm, oma kõnet, sest et me saaksime kuulda, mida te rääkisite. aitäh. Äh, aitäh ka härra Tahvile selle suhtumise eest, mida me loeme välja teie raportist. lõpuks ometi te olete mõistnud, et see, mida te öö, olete kõik need aastad üritanud teha, et Euroopa Parlament kujuneks selliseks föderalistlikuks kongressiks, et see ei õnnestu. ja need natsionalistlikud jõud, keda mina esi-, esindan, näevad läbi teie alandlikku suhtumist valimisosalus äh, äh, oli juba kahe tuhande neljandal aastal äärmiselt madal ja miks te arvate, et te saate Euroopa kodanikke eksiteele juhtida, te korraldate üks kord aastas näiteks avalikke arutelusid Euroopa poliitikutega, te panete valimissedelitele logod, mida kodanikud mitte iial varem ei ole näinud ning üritate äh, siis edu tagata selliste meetmetega? miks te arvate, et äh, te niimoodi legitimeerite Euroopa demokraatiat? Euroopa kodanikud ei osale valimistel, kuna nad ei tea, mitte sellepärast, et nad ei tea, kellest saab komisjoni president, vaid sellepärast, et nad näevad, et pidevalt pommitatakse neid äh, uute regulatsioonidega, mis takistavad äh, nende vaba ja tavapärast elu aitäh ja nüüd saab kaheks minutiks sõna kolleeg Kasiini. tema on põhiseaduskomisjoni esimees. palun, Karlo. aitäh, härra juhataja. ma ei tahaks üle korrata seda, mida siin juba on öeldud ähm, härra Taffi raporti kiituseks, ka mina jagan seda, tegemist on hea raportiga, ma tahaksin rääkida mõningatest uutest aspektidest ning viidata äh, sellele, et äh, peab olema seos äh, valimistel osalemise ja Euroopasse kuulumise tunde vahel. Äh, valija peab tundma, et ta on sakslane, itaallane või, või mõne teise riigi kodanik, aga ta peab tundma ka, et ta on eurooplane ja selles osas on valimistel äärmiselt oluline tähendus. juba räägiti sellest, et part-, parteide äh, nimede ja logode ähm, kandmistest valimissedelitele ja et ähm, peab olema teada, kellest, äh, kes on äh, parteide kandidaadid komisjoni presidendi ametikohale. valimiste toimumine ühel ajal suurendab samuti inimeste tunnet, et nad kuuluvad Euroopasse, aga ma tahaksin rääkida veel ühest asjast nimelt sellest, et äh, valimiste ettepoole toomine ei ole asi, mis tagaks äh, mitte ainult komisjoni tõhusama te tegutsemise, vaid selle, et äh, inimene on, et rahvus on suveräänne ja ka märkab seda. rahvas kohe näeb, et milliseid tulemusi äh, valimised äh, endaga kaasa tõid ja siis äh, mõistab igaüks, et äh, jah, ma olen ka eurooplane. peab olema seos riikliku suveräänsuse, Euroopa suveräänsuse ja Euroopa valimiste vahel, aga suveräänsus kuulub rahvale ja rahvas näitab oma kuuluvust Euroopasse aitäh, Karla ja nüüd saab äh, sõna proua Kurmai. suur tänu, juhataja, kallid kolleegid, me kõik teame, kui palju on kaalul järgmistel valimistel. üks põhilisi väljakutseid on äh, tõsine Euroopa arutelu, me oleme saavutanud poliitilise kokkuleppe, aga me võime kõik nõus olla, et Euroopa kodanikud soovivad kampaaniat, mis pööravad tähelepanu ühistele väljakutsetele, mis on poliiti-, Euroopas. oluline on süvendada läbipaistvust ja demokraatlikku legitiimsust Euroopa Liidus, mis on kannatanud selle tagajärjel, kuidas kriisiga on toime tuldud. kodanike esindajana on Euroopa Parlamendi esindajatel täita oluline roll, eriti arvestades, et Euroopa Parlamendile on antud laiendatud volitused seoses Lissaboni lepinguga Euroopa Komisjon peab kaitsma erinevaid programme, me peame arvestama valimistulemusi ja ametisse määrama vastavalt Lissaboni lepingule need kandidaadid ja seega ma toetan täielikult härra Tafi ja ma loodan, et liikmesriigid teevad vajalikud äh, sa-, astuvad vajalikud sammud selleks, et demokraatiat toetada. meil on vaja kandidaate, kes esindavad Euroopa äh, ühiskonda laialdaselt, me peame leidma eh, kandidaadid, kes esindavad ka meie vähemusi, noori ja puuetega inimesi. tegemist on demokraatliku küsimusega, me peame eh, soolises võrdõiguslikkuse küsimuses üles näitama ees, eh, oma eeskuju ja loodame, et Leedu eesistuja Äh, ja mul on väga kahju, et neid siin kohal ei ole, suudab üht-teist ära teha. suur tänu, proua Kurmai ja viimane sõnavõtja äh, on nüüd härra Rangel, kaks minutit, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. ma tahaksin alustad, alustuseks öelda, et kõigepealt äh, ma olen väga rahul sellega, Äh, kuidas härra Tahv on äh, raporti koostanud ja ütlen seda ka põhiseaduskomisjoni vaatenurgast, ütlen seda kõikidele nendele, kes ka kohal ei ole, et tõesti oli vajalik äh, koondada jõupingutused selleks, et jõuda selle tulemuseni, mis meil on. meil oli vaja teha väga palju muudatusettepanekuid selleks, et raportit täiendada. ma sooviksin tänada härra Tahvi, sest ma tean, et ta tegi väga suuri jõupingutusi oli üsnagi suur vastasseis enne ja enne kahe tuhande neljateistkümnenda aastate valimisi peame me mõistma seda vastasseisu, mis sellel ideel on. me pidime survestama komisjoni selleks, et ta meie vaatenurki arvesse võtaks seoses selle teemaga. ma tahaksin tõstatada mõned konkreetsed teemad. esiteks see, millele juba on viidatud see mõte, et äh, kodanikud ei tea Euroopa sümboleid äh, Euroopa erakondade puhul, ei ole loogiline, kui me muudatusi ei tee, siis ei hakkagi nad kunagi neid tunnuseid teadma, seepärast astume me neid samme, mis me astume ilmselge on see, et kui me ei tee seda, mis raportis on ette pandud, kui me ei muuda valimisi euroopalikemaks, siis Euroopa kodanikud ei saagi kunagi seda olukorda mõistma. seega on see meie kohustus. kuigi tegemist on vastuolulise teemaga, siis väga oluline on see komisjoni kandidaadi nimetamine, see lisab dünaamikat, mida ei ole võimalik muud moodi saavutada, see muudab selle arutelu tõeliselt euroopalikuks, suur tänu kõikidele kolleegidele tehtud töö eest ja see on väga hea tulemus, mis meil on saavutatud. suur tänu, Paulo, ja lähme nüüd edasi vaba mikrofoni juurde. igal kõnelejal on ainult üks minut sõnavõtuks. kuna meil väga palju sõnasoovijaid ei ole, siis kõigepealt saab sõna härra Tarabella. president aitäh kõigepealt üks eelnev märkus, proua Martini, ma ei ole kindel, et see koomik jättis äh, Itaaliast väga äh, halva mulje, kui Itaaliat äh, Äh, juhtis äh, parasjagu inimene, kes äh, ajas segamini riigivara ja enda vara. ma tervitan soojalt Andrew Duffy ja tema ja tema raportit. selge on see, et me peame olema nähtavamad, et kodanikud saaksid aru, mida Euroopa Liit kodanikele annab ja need, keda nimetatakse eurospekti-, skeptikuteks, kes tegelikult on eurofoobid, muuhulgas nagu näiteks härra Farage, kes ei maksa äh, oma koduriigis makse, aga tal on samas kontod maksuparadiisides. tema aga jagab õppetunde mm, parlamendile. tegemist on eurofoobidega, kes äh, jooksevad otse ummikusse ning äh, seetõttu ma loodan, et äh, järg, kui järgmistel valimistel osaleb rohkem inimesi, siis oleks selge ka, selgem ka nende soov. härra Hafner, palun. aitäh, härra juhataja demokraatia ajastul peab äh, kõigi ähm, poliitikavaldkondade jaoks kehtima see, et kodanikud ei ole mitte üksnes kõigi poliitiliste otsuste objektid, vaid subjektid ja kodanikud peavad seda ka kogema ja kogema seda eelkõige just Euroopas. kuidas asi praegu on, kui meil on Euroopa Parlamendi valimised, siis paljud parteid ei räägi üldse Euroopa teemadest, vaid räägivad riiklikest huvidest ja kui valimised on läbi, siis ilmub mingisugune komisjoni president, kes kuskil ei ole kandideerinud, vaid kes äh, mingis pimedas kambris kübarast äh, välja tõmmati. nii me ei saa äh, kodanike osalust tõsta ega edendada, vaid äh, pigem suureneb nende frustratsioon ja seetõttu ma toetan väga tugevalt seda ettepanekut, et tulevikus poliitilised parteid enne valimisi ütleksid, kes on nende kandidaat komisjoni presidendi ametikohale ja et pärast oleks võimalik valida üksnes nende vahelt, kes olid ära toodud valimissedelitel kandidaatidena ning Euroopa Parlamendis siis toimuksid valimised suur tänu, lugupeetud juhataja. ma tean, et härra Tahv on täiesti aus selles suhtes, et ta on tõeline föderalist, ta usub Euroopa superriiki viis miljonit Ida-Inglismaal, aga ei tunne selles suhtes üldsegi huvi. ja liberaaldemokraadid ei toeta sellist äh, lähenemist, meil oli ju rahvahääletus Westminsteris just hiljuti isegi föderalistlikust vaatenurgast Euroopa tasandi erakondade kandideerimine eh, kohalikel valimistel ma leian, et Rahvapartei siin juba on kogunud viis miljonit laela selleks, et eh, valimistel osaleda ja kampaaniat teha kandidaatide nimetamine Euroopa Komisjoni presidendi kohale on kahetsusväärne. tegemist on kõige hullema laheldusega, see ei ole mingisugune demokraatia. kõnelejad katkestatakse. Joe Ferreira, palun nüüd järgmiseks. suur tänu, lugupeetud juhataja. see, mida ette valmistatakse, on müstifitseerimine selleks, et transformeerida tulevased valimised millekski, mida nad ei ole, mida nad ei saa olla. poliitiline eesmärk on meie tähelepanu kõrvale juhtida põhiküsimusest, ehk siis äh, arutada kodanike olukorda Euroopas, kus me praegu elame, seda vältides äh, üritatakse vältida tööhõivega ja kõikide nende oluliste teemadega võitlemist, meie tähelepanu juhitakse, juhitakse neist kõrvale ja valimiste egiidi all korraldatakse midagi muud. tegemist on valimistega, mis on täielikuks farsiks, mis kodaniku tähelepanu tegelikkuselt eemale juhivad. suveräänsed Äh, ametivõimudelt võetakse nende jõud ära, aga nüüd äh, proua Toots, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. härra Tahv, vähemalt olete te järjekindel, te äh, jälgite oma lähenemist läbivalt. ma usun, et Briti kodanike suhtumise vastu suhtudes me oleme selliseid raporteid ka varem näinud, äh, mida te olete ise koostanud. üks kolleeg ütles täna pärastlõunal, et need soovitused peaksid uut äh, elujõudu äh, tooma Euroopasse. minu arvates, mis Euroopa demokraatiat õhutaks ja Euroopa arutelusse panustaks Ühendkuningriigis, oleks rahvahääletus meie seisukoha üle Euroopas. rahvahääletus, mida teie partei Äh, siiani väldib aga Briti parlamendis räägitakse sellest reedel ja ma loodan, et te mõtlete järele, millises olukorras on britid, kõnelejad katkestatakse. suur tänu ja nüüd äh, saab viimasena sõna härra Timke. aitäh, ma sooviks tänada härra Taffi ning äh, vaielda vastu kõigile neile, kes ütlesid, et äh, Euroopa Parlamendi valimiste, valimiskampaania peaks hõlmama ka Euroopa Komisjoni presidendi nimetamist. loomulikult tuleb üle, äh, kogu Euroopa Liidus rääkida probleemidest, Euroopa probleemidest, meil on vaja parlamendi seisukohta selle kohta ja me peame, aga me peame võtma arvesse ka seda, milliseid seisukohti ka, e, peetakse olulises liikmesriikides ja ka nende liikmesriikide valitsuste poolt. ma tahaksin küsida komis-, volinikku, et millised on ähm, riikide valitsuste seisukohad, et äh, me ei võtaks siin vastu selliseid soovitusi, mida meie peame olulisteks, aga, ja õigeteks, aga mida blokeerivad valitsused. ja nüüd me lõpetasime vaba mikrofoni vooru ning äh, äh proua Reding, äh, komisjoni asepresident saab nüüd sõna ja saab reageerida sõnavõttudele. lugupeetud juhataja, ma sooviksin tänada parlamenti selle raporti eest, eelkõige tänada raportööri härra Tahvi suurepärase töö eest, mida ta on koos oma kolleegidega komisjonis teinud. see raport üheskoos komisjoni soovitustega eh, viib meid samas suunas selleks, et parendada paremini teavitada Euroopa valijaid ja ma leian, et meil on vaja ühiseid jõupingutusi nii Euroopa kui tasandi erakondadelt kui ka liikmesriikide erakondadelt ja komisjon teeb kõik, mis võimalik äh, selleks, et äh, selles töös teid abistada, aitäh! suur tänu, lugupeetud volinik ja nüüd ma annaksin sõna härra Tahvile meil on olnud see väga, oleme kuulnud väga palju spekulatsioone, eriti siit paremalt poolt selle üle, mida mina soovin. ma ütlen teile, mida ma soovin, ma soovin tugevat pluralistlikku parlamenti, kus äh, natsionalistid ja föderalistid on selgelt esindatud demokraatlikul põhjal on olnud spekulatsioone, et majandus-rahanduskriis äh, äh, mõjutab veelgi enam valimis, valijate osalust. ma ei ole sellega nõus. kui ma oleksin Troika programmi all olevast liikmesriigist, siis oleksin ma hommikul juba järjekorras selleks, et oma häält anda. ma eeldan, et see, mida fraktsioonid peavad, erakonnad peavad tegema, on selgelt välja öelda, milline on tee edasi sellest sügavast äh, keerulisest äh, majanduskriisist. ma mõistan, et mitmed teist on öelnud, et äh, see ei ole väga lihtne, erakondadel ei ole lihtne valida ja see ja hoida neid kandidaate komisjoni presidendi kohale. see on eksperiment ja kõik erakonnad äh, tegelevad selle väljakutsega erineval viisil. rohelistel on eelvalimised, palju edu neile, aga ma olen täiesti kindel, et eksperiment äh, omab olulist mõju kampaania kvaliteedile, see muudab selle personaalsemaks eh, ja võib-olla ka dramaatilisemaks ja annab meile tugevama ja demokraatlikult läbipaistvama legitiimse poliitilise süsteemi, eh, föderaalsel tasandil, suur tänu! aitäh! sellega oleme selle arutelu lõpetanud, hääletamine toimub homme kell kaksteist. nüüd äh, lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, see Monika Holmeieri raport infosüsteemide vastu suunatud ründed. ja ma sooviksin kõigepealt anda sõna Monika Holmeierile. neli minutit, palun.